arutelusid. nüüd on meil kuus resolutsiooni ettepanekut, mis puudutavad olukorda Guineas ja annan kohe sõna härra Matsakisele. president, volinik, Guinea ajalugu on olnud väga keeruline. Euroopa riigid on ühel või teisel moel olnud selles traagilises ajaloos osalised. viieteistkümnendal sajandil vallutasid selle portugallased, eh, nad käivitasid seal orjakaubanduse, tuhande kaheksasaja üheksateistkümnendal aastal koloneeris selle, koloniseeris selle Prantsusmaa ja pärast iseseisvuse saavutamist sõlmiti sidemed Nõukogude Liiduga. Äh, postkoloniaalset äh, perioodi juht, äh, valitses, oli iseloomulik totalitarism. Guinea, kuigi sellel riigil on väga rikkad maa, maavarad, uraan, teemandid, nikkel, on sellele vaatamata maailma üks vaesemaid riike. Neid maavarasid kasutavad ära Venemaa, Ukraina, Prantsusmaa, Suurbritannia, Austraalia ja Kanada ettevõtted äh, ametnike korrumpeeritus on väga hästi teada ning nende riikide valitsused ei hooli eriti Guinea kodanike heaolust ja hakkavad hädaldama kohutavast inimõiguste olukorrast selles riigis ainult siis, kui nende finantshuvid ohtu satuvad. olgu, kuidas on, praegu on Guineas jälle üks uus diktaator võimul, Kamara hunta on lubanud, et vabastatakse riik korruptsioonist, on loodud kolmekümne kahe liikmeline demokraatia nõukogu, mis peab riiki juhtima. mul ei ole äh, andmeid, kas äh, kapten Kamara äh, taotlused on tõsised või ei, aga üks asi on igatahes selge, asjad ei saa enam hullemaks minna, kui nad on olnud viimased aastakümned, kus Euroopa ja ülejäänud maailmad lihtsalt vaatavad rahulikult ja naudivad hüvisid, mida saadakse siis Guinea maavaradest niisiis ma võin üksnes loota, et pärast, äh, et peatselt minnakse siiski üle demokraatiale, aitäh. aitäh, härra Matsakis. härra Odi, teil on kaks minutit. aitäh. härra Spiidla, daamid ja härrad Guinea president äh, suri seitsmekümne nelja aastaselt ning näib, et nüüd on toimunud võimu ülevõtmine. tegemist on riigiga, äh, mida Transparency International peab maailma üheks korrumpeerunumaks, äh, riigis, kus õigusriiki pole tegelikult kunagi olnudki. antud ajahetkel äh, kui, ajal, kui kindral Lansana Conte suri, ja tema muide vastutas iseseisvuse kadumise eest tuhande üheksasaja viiekümne kaheksandal aastal ja marksistliku valitsuse võimule tuleku eest, on, on armeel lubatud siis võim haara, haarata. ja riigis ei ole saanud võimule, võimule demokraadid ei ole ette nähtud sellest kuuekümne päevasest valimiste korraldamise perioodist, mis põhiseaduses on ette nähtud. praegu on ennast presidendiks kuulutanud täiesti tundmatu armee kapten. tuhanded geenilased tervitasid tema ametisse nimetamist ovatsioonidega. ta tuli välja äh, lubadustega võidelda korruptsiooni vastu, korraldada valimised. ta nimetas äh, pea siis ta väljendas rahulolematust selle suhtes, et Guineas ei ole hukka mõistetud seda, mis seal on varem toimunud. kas tõesti sellistes toimu-, tingimustes me peaksime riigipöörde hukka mõistma? jah, ma arvan, et me peaksime. Euroopa Rahvaparteis me mõistame selle riigipöörde hukka, kuigi me ei ole naiivseid eh, selles osas, mis puudutab taolisi poliitilisi küsimusi. me teame, et diktatuuridega pole kunagi lihtne ümber käia ja me toetame seda resolutsiooni. ja härra Meier, kaks minutit. suur tänu, härra president. viieteistkümnendal veebruaril kahe tuhande seitsmendal aastal oli meil kiireloomulise küsimusena päevakorras vägivald, mis lähtus diktaator Lanzana kontest. see diktaator tuli võimule pärast riigipööret Guinea-t ja ta valitses riiki kakskümmend neli aastat, arvas, et Guinea on tema eravara ja käitus selle riigiga täpselt niimoodi. eriti palju raisati maavarasid. väga paljudel inimestel polnud riigivalitsemises üldse mitte võimalik osaleda ja opositsiooniparteid olid suisa sunnitud parlamendist lahkuma. see tõi endaga kaasa selle, et ametiühingust sai kõige tugevam opositsioonijõud kogu riigis. Conte surm tõi endaga kaasa selle, et äh, viiskümmend üheksa inimest mõrvati ja väga paljud vangistati. see põlastamist väär režiim lõppes ära tänu sellele, et diktaator suri. nüüd on esile tulnud ka piinikumara ja küsimus on selles, kas olukord riigis jätkub samamoodi. kas riik liigub demokraatia poole või jätkatakse samamoodi ja lihtsalt uus diktaator võtab võimu üle, selleks et ennast rikastada riigi maavaradega? Lääne-Aafrika riikide majandusühendus ECOWAS mõistis riigipöörde hukka ning nõudis, et võim läheks võimalikult kiiresti uutele legitiimsetele poliitikutele. seda nõudsid ka Prantsusmaa ja teised riigid. Guinea opositsioonil ei ole aga võimalusi võimule saada, me ei mõista hukka võimuvahetust, vaid me mõistame hukka selle, et äh, demokraatlikku korda ei ole taastatud. poliitik kuud, kes praegu on võimul, peavad aru saama, et lõpuks tuleb demokraatlikult hakata riiki juhtima. suur tänu. nüüd fraktsioonide nimel kõigepealt härra Kaczmarek. härra president. Õnneks ajad, kus ainus viis Lääne-Aafrikas valitsus paika saada oli läbi riigipöörde. Sierra Leone, elevandiruu lannik, Libeeria ja teised Guinea naabrid on saanud paika demokraatlikud valitsused, ühiskond muu, on mu-, muutumas, Lansana Conte, kes ise tuli riigipöördega ametisse, oli ainult teine president äh, Guinea, Guinea ajaloos ja, ja tõesti äh, ainus erinevus siin nüüd seekord on see, et ECOWAS ja Aafrika Liit on äh, selle riigi juurde hükka mõistnud, me peame tagama selle, et korraldatakse uued presidendivalimised ja seda peaksid järgima sõltumatud rahvusvahelised organisatsioonid. kui kapten äh, Kamara tahab olla Guinea versioon Obamast, siis tuleb otseselt äh, oma meetmeid tal muuta. suur tänu, proua Tomaševska, teil on UN fraktsiooni nimel üks minet, üks minut härra president, daamid ja härrad, päev pärast Lansana Conte surma kahekümne kolmandal detsembril kaks tuhat kaheksa haaras sõjaväeline hunta Guineas võimu, peatatud on põhiseaduslik kord ning laiali on saadetud valitsus. Nad väitsid, et presidendivalimisi ei äh, korraldata enne kahe tuhande kümnenda aasta detsembrit, kuid praegune, kuid praeguse põhiseadusliku korra järgi peaks see toimuma kuuekümne päeva jooksul. kuid mis siis ühiskonnast ja kuidas nemad suhtuvad uutesse reeglitesse? Aafrika Liit on oma, äh, on, Aafrika Liit on peatanud Guinea liikmelisuse oma organisatsioonis, on andnud pool aastat Guineale põhiseaduslik kord taastada ja mulle tundub, et parlament peaks äh, nõudma seda, et demokraatlikud presidendivalimised korraldataks niipea kui võimalik, ma tõesti eeldan, et Euroopa Komisjon toetab äh, humanitaarabiga Guinea tsiviilelanikkonda, suur tänu. suur tänu, proua Tomaševska ja nüüd avatud mikrofon, nagu ka enne on mul jällegi neli kõnelejat äh, lubatud on mul ainult kaks kõnelejat, aga kui te mõistlikult aega kulutate, siis saavad kõik sõna proua, härra Tänok, palun kõigepealt, härra president äh, Lansana Conte oli arheotüüpne Aafrika jõumees, äh, autokraat, kes raudse rusikaga äh, võimutses. Guineal pole tegelikult kunagi demokraatiat olnud, Conte andis võimaluse Guineale aja, ajaloos leht pöörata, igasugused lootused aga mingiks muutusteks summutas hunta kui tegelikult aafrika liidu reaktsioon on olnud äärmiselt ähm, nõrk me ei saa eeldada ei saa nad oodata et neid tunnustatakse rahvusvahelisel tasandil kui nad ise midagi ei tee miks meie peaksime midagi tegema kui äh, aafrika valitsused sellest ei suhtu euroopa liit peaks rakendama cotonou kokkuleppe ja äh, kehtestama sanktsioonid Kamara peab mõistma seda, et Euroopa Liit eeldab teatavaid äh, valitsemistavasid kaubanduse tagamiseks. Guinea ainus võimalus õitsengule on läbi demokraatliku tsiviliseeritud valitsuse, suur tänu teile. suur tänu, härra Potkanski, üks minut. Your microphone, please. Your microphone, please. kõnelejal ei ole mikrofoni. mamy kolejny przypadek, gdzie grupa president, volinik, äh, me oleme silmitsi veel kord ühe näitega sellest, kus on aset leidnud sõjaline riigipööre, sõjaline hunta tegutseb alati ühtemoodi, kõigepealt äh, vahistatakse inimesed, siis peatatakse põhiseadus ja siis kuulutatakse välja uued demokraatlikud valimised. selliste liiki äh, avaldused võib-olla tõesti realiseeruvad alles kahe aasta pärast, tegelikkuses aga äh, Äh, leiavad uued ametnikud endale valitsuses uued kohad ning selle tulemuseks on ka inimõiguste rikkumine, demokraatia põhimõtete rikkumine, repressioonid. Äh, tõenäoliselt äh, läheb ka praegu niimoodi, kuigi me kõik loodame, et võib-olla tõesti leiab rakendust teistsugune stsenaarium. mina isiklikult usun, et ainus surve, mida meie saame avaldada, Äh, on siis, kui me tegutseme täpselt samamoodi nagu Lääne-Aafrika Liit, äh, nemad otsustasid peatada äh, Guinea liikmelisuse. me teame, et SKT ühe elaniku kohta selles riigis väheneb, Euroopa Liit peaks selles kontekstis tegutsema julgelt ja jõuliselt, hoolitsemaks selle eest, et olukord selles riigis normaliseerub, seda rahva hüvanguks aitäh, proua Andrik Jeene. aitäh, president. täna me arutame riigipööret Guineas, riigis, mis Transparency International andmetel on üks korrumpeerunumaid Aafrikas äh, majanduslik ning ühiskondlik olukord äh, Guineas on kohutav, inimestel ei ole toiduaineid, inimõigusi rikutakse kõik see loob soodsa keskkonna ebaseaduslikuks riigipöördeks. teisalt me oleme teadlikud, et sõjaväelised riigipööred on Guineas saanud traditsiooniks. parlamendivalimised jäid kaks aastat tagasi korraldamata, kui parlamendi mandaat lõppes. see on hoiatuseks rahvusvahelisele üldsusele selline olukord mis tahes riigis toob kaasa võitluse, ebastabiilsuse, tihti ka verevalamise. seetõttu ma toetan seda resolutsiooni me kutsume üles parlamendi ja presidendi valimistele, mis tuginevad rahvusvahelisel standarditel ja äh, samuti loodame abile Aafrika Liidult ja ECOWASilt. pressivabadus, väljendusvabadus, sõnavabadus peab olema tagatud enne valimisi, sest muidu saab valimistest farss. aitäh! ja härra Rutovitš. president, daamid ja härrad, riigipööre Guineas on järginud samasugust stsenaariumit nagu kõik teisedki riigipöörded Aafrikas ja muudel mandritel. pärast president Conte surma, kes muide ise kasutas kakskümmend neli aastat varem vägivalda, et võimule tulla sõjavägi on äh, võimu nüüd enda kätte võtnud, on äh, äh, süvendanud lõhesid ühiskonnas vaeste ja rikaste vahel. Aafrika Liit on peatanud Guinea liikmelisuse ning ma olen nõus, et selline väljastpoolt tulev surve võib anda mõningaid tulevusi, võib sundida Guinead demokraatia teele, ent vaja oleks ka teist stsenaariumit, äh, mis takistaks selliste riigipöörete esinemise ja ma toetan resolutsiooni. aitäh. ja nüüd kuulame härra Spiidlat. Vážený pane předsedo, vážené paní poslanky. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud rahvasaadikud kahekümne kolmandal novembril kahe tuhande kaheksandal aastal meieni jõudnud teade president Lansana Kontest ja tema surmast järgnes Guineas riigipööre, mille viis läbi hunta. põhiseadus ei kehtinud enam ning riiklikud institutsioonid saadeti laiali. Euroopa Komisjon toetab otsustavalt Euroopa Liidu resolutsiooni, mille võttis vastu ministrite nõukogu ja kus lükat-, kus lükatakse riigi, kus mõistetakse riigipööre hukka ja kutsutakse üles demokraatlike struktuuride taastamisele. tõsiasi, et see sõjaväeline režiim sai toetuse kõikidelt opositsioonijõududelt, näitab, et äh, kohalike elanike olukord on nii palju halvenenud, et nad äh, ei oskagi midagi paremat endale ette kujutada. ja igasugune muutus toob endaga kaasa optis-, optimismilaine. samal ajal näitab aga võimul olnud äh, režiimi tegevus, et äh, rahvas on täielikult kaotanud usu valitsejatesse ja on pigem nõus leppima sõjaväelise režiimiga kui legaalselt valitud valitsejatega. meil on vaja tõhusaid algatusi. Need tulenevad põhiliselt Lääne-Aafrika riikide majandusühenduselt, me peame neid algatusi toetama otsustavalt ja tegema koostööd Aafrika Liiduga. sest praegusel hetkel on Guinea liikmelisus nii Lääne-Aafrika riikide majandusühenduses kui ka Aafrika Liidus peatatud. komisjon äh, toetab Aafrika Liidu ja Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse püüdlusi selleks, et võimalikult kiiresti taastataks põhiseaduslik kord ja demokraatlik valitsus Guineas ja toimuksid ka valitsused maailma üldsus peab järgnevatel kuudel Guinead toetama üleminekul demokraatiale ja ka demokraatlike valimiste korraldamisel. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud rahvasaadikud, nagu te teate, kahe tuhande neljanda aasta märtsis toimunud valimised ei olnud põhiseaduslikud, rikuti eh, Cotonou lepingut nagu ka teisi demokraatlikke põhialuseid väga erinevates valdkondades on tehtud juba edusamme, on liberaliseeritud massimeedia valdkonda, on üle vaadatud valimisõigus, on äh, parandatud ka turumajanduslikku olukorda. me ei ole lootusetud, ma olen veendunud, et eelmise aasta oktoobris alanud äh, valimisprotsessi on võimalik edukalt jätkata kolmapäeval järgmisel kolmapäeval sõidab Euroopa Liidu delegatsioon riiki selleks, et toetada demokraatlikule korrale üleminekut. suur tänu, arutelu on lõppenud ning kahekümne minuti pärast umbes toimub hääletus pärast järgmise arutelu lõppu. me tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kiireloomuline küsimus ajakirjandusvabaduse kohta Keenias ja sõna saab ära Matsakis suur tänu, härra president, volinik, ajakirjandusvabadus võrdub väljendusvabaduse ja sõnavabadusega, see muidugi ei kehti ka meie ühiskondades ideaalselt, kus meediaparunid, aga ka valitsused ja poliitikud